Läheme hääletuse juurde. ja esitatud on kolm ettepanekut Nicaragua osas ja proua Veronique de Kaiser. ma tuletaksin teile meelde, et meie fraktsioon otsustas mitte osaleda selles hääletuses sellel põhjusel, mida, millest ma enne rääkisin. seega me ei jää mitte erapooletuks, aga me ei osale. ja kui ma, madam Korhola? proua Korhola austatud äh, härra president, hetk tagasi anti äh, liiga paljudele kolleegidele lisakõneaega, peaaegu kaks korda, kui rohkem, kui neil oli alguses kõneaega. tuletaksin teile meelde, et äh, mikrofon nii võite teie välja lülitada, et meie kõigi kõneaega sellega ei piirataks. jah, proua Korhola, tõsi on et mõned kolleegid äh, said kaks korda sõna, aga mitte äh, ühel ja samal teemal. seekord ma tõesti kedagi ei katkestanud, järgmine kord aga võtan nendelt mikrofoni ära. härra Romeva eh, Rueda. ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme, meie fraktsioon on siin ja täpselt samamoodi nagu sotsiaaldemokraadid, me otsustasime, et me ei osale, aga aga me ootasime seda, et arutelu toimuks, aga me ei hääletanud. Eh, eh, proua Figuereda, härra president, eh, ma tahtsin tegelikult täpselt sedasama öelda. põhjustel, mida siin juba on välja toodud meie varastama, varasemates sõnavõttudes, ei osale meie selles arutelu, hääletusel, osalesime arutelul, aga me ei kavatse osaleda hääletusel sellepärast et äh, tegemist ei ole kiireloomulise inimõigusi puudutava küsimusega, nii nagu mitu korda on juba välja öeldud. väga hea ja ma arvan, et nüüd me siis võime minna edasi hääletamisega, me hääletame ühisresolutsiooni. Äh, see ühisresolutsioon on kolmelt parteilt, Rahvapartei, Aldelt ja ECR-ilt see puudutab Nicaraguat, kes on selle poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, see on vastu võetud. nüüd meie järgmine päevakorrapunkt. meil on neli ettepanekut resolutsiooni osas Laose ja Vietnami kohta. ma tahaksin öelda et kuuenda lõike osas on väike tehniline viga. sõnad eh, distsiplinaarne ja kriminaalne kustutatakse ära. ja ja praegu siis Laose ja Vietnami resolutsioon, see on viie fraktsiooni eh, ühisresolutsioon, meil on eraldi hääletus praegusel hetkel on meil siis eh, kuues lõige, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on kuues teine osa, poolt, kes on vastu, erapooletud, ka vastu võetud ja nüüd kogu eh, ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viimasena on meil resolutsiooni ettepanek, mis puudutab Hiinat ja eh, eh, vähemuste õigusi, surmanuhtlusi. härra Posset, palun. härra president, vabandust, aga kolmandas punktis on viga saksakeelses versioonis. ma palun, kontrollige see asi üles ja palun vaadake, kas siin ei ole viga teistes keeltes ka. siin öö, öeldakse, et mõistetakse hukka hukkumisi nii uiguuride kui tiibetlaste puhul nii et, et kuidagi on siin segamini läinud uiguurid ja e, tiibetlased ja e, see tuleb, seda tuleb kontrollida. väga hea, mingem siis edasi e,. vaatame kõigepealt sotsialistide resolutsiooni, kes on selle poolt, kes on selle vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja nüüd me siis hääletame ühisresolutsiooni kolmelt fraktsioonilt, Rahvaparteilt, Aldelt ja Rohelistelt, kes on poolt. aga praegusel hetkel on meil nimeline hääletus. ei, vabandust, ütleb president. me kõigepealt hääletame üheksandat lõiku, kes on poolt, vastu erapooletud. ja tundub, et me peame seda elektrooniliselt kontrollima. palun võtke kaardid ja hääletus algas. hääletus lõppes ja tulemus on selline, et äh, üheksas lõige läks läbi ja nüüd me hääletame tervet äh, resolutsiooni nimeline hääletus. hääletus lõppes ja resolutsioon on vastu võetud. protokoll saab äh, valmis järgmise kohtumise alguseks ning äh, me saadame selle kõikidele eh, vastavatele institutsioonidele. Eh, praegusel hetkel me lõpetame, meie osasessioon on lõppenud.